kallid kolleegid, ma arvan, et me peaksime pihta hakkama. austatud kolleegid, me peaksime alustama, nagu ikka, on meil väga tihe päevakord tervitan teid kõiki meie komisjoni koosolekul ja lähen kohe päevakorrapunkti number üks juurde. nagu te näete, siis äh, juuli istungile lükati meil arvamuse projekti üle hääletamine, mis äh, puudutab äh, autoriõigust äh, digitaalsel siseturul. niisiis äh, Jüri lükkas selle teema lõplikult oktoobrisse, nii et juulis me kindlasti saame rahulikult oma arvamuse vastu võtta, kas te olete nõus sellega, sellise päevakorra muutusega? jah, siis äh, on äh, päevakord muudetud kujul kinnitatud, päevakorrapunkt number kaks, istungi protokollide kinnitamine kahekümne viienda aprilli istungi protokoll on teil äh, dokumentide mapis olemas, kas keegi on vastu? kinnitamisele ei ole, siis ma teen ettepaneku, et äh, nagu tavaliselt äh, me loeme protokolli kinnitatuks, kui äh, käesoleva istungi raames vastuväiteid ei tule. päevakorrapunkt number kolm, esimehe teadaanded meil on tõlge järgnevates keeles äh, prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, slovaan, sloveenia, bulgaaria, rumeenia keeles. nagu ikka, juhin teie tähelepanu sellele, et koosolek antakse üle internetis. juhin teie tähelepanu ka sellele, et kolmekümnenda ja kolmekümne esimese mai koosoleku äh, protokoll, täpsemalt koordinaatorite koosoleku protokoll on teile laiali saadetud ja kuuendaks juuniks ei olnud äh, vastuväited sellele esitatud. enne kui me asume hääletama, meenutaksin kolmeteistkümnendat äh, juunit eelmist nädalat Strasbourgis me tähistasime Erasmus plussi juubelit, me korraldasime korraliku tseremoonia nii täiskogul kui ka siis pärastlõunal olid meil paneeldiskussioonid. press kajastas meie üritust üsnagi hästi ja tuleb öelda, et äh, ilma kultuurikomisjoni sekretariaadi ühise pingutuseta see üritus nii hästi ei oleks äh, õnnestunud. tänan Stefan Manevit ja Luka Matiotit, kes äh, meie komisjoni sekretariaadis põhilise töö ära tegid, suur tänu neile. see oli väga suur töömaht, tuli väga palju koordineerida ja erinevad institutsioonid kõik kuidagi äh, ühisele nimetajale saada, need töötajad tulid sellega väga hästi toime. ma tänan ka kolleeg Kuusat, kes vastutas pressikonverentsi eest ja tänan Dajani äh, kabineti äh, esindajaid, kes tegid meiega väga hästi koostööd, samuti tänan kõiki teisi parlamendi töötajaid. töömaht oli tõesti, nagu ma ütlesin, väga suur, aga see tasus ennast ära ja tegemist oli sündmusega, mida me saame kindlasti äh, hästi meenutada, kavandades Erasmus plussi tulevikku. pärastlõunane koosolek täna toimub äh, koos tööhõivekomisjoniga Jan äh, neli kuu üks ruumis ja kell kuusteist null null me jätkame siinsamas äh, saalis Brexiti kuulamisega. ma tänan Helga Trüppelit, kes saab äh, homme hommikul võtta üle istungi juhatamise. mina pean homme kahjuks äh, lahkuma, aga kuna meil homme väga lühike koosolek, siis ma ütlesin, et see on võimalik. minu äh, poeg lõpetab homme ülikooli, saab kätte diplomi ja ma lähen siis äh, teda õnnitlema. ma arvan, et äh, see on mõistetav. eile oli meil maailma põgenikepäev ja Helga Trüppeli initsiatiivil me kutsusime kõik äh, kolleegid äh, üritusele, mis seda teemat käsitleb ja see leiab aset homme pärastlõunal pärast äh, komisjoni koosolekut. ja nüüd asume hääletama. meil on kolm hääletust vaja läbi viia. kõigepealt kaugõpe akadeemiline õpe elukestva strateegia osa. Kolekser on olnud vastutav kultuurikomisjoni poolt ja ma tahaksin küsida Koleksveri, kas ta soovib veel enne hääletamist sõna võtta. ei soovi, siis me asume kohe hääletama ja kõigepealt muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. ja hääletamine on alanud. Geschlossen hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. edasi kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ka selle ma kontrolliksin hea meelega üle, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, elektrooniline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud neliteist kuueteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa. olin siin natuke segaduses, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ja selle ma hea meelega kontrolliksin üle, sada kolmkümmend seitse. hääletamine on lõppenud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 seitse poolt, kuusteist vastu, seitseteist erapooletut tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime ka selle üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist poolt, neliteist vastu, vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. sellest ei saanud hästi aru, kontrollime üle sada kaheksakümmend, hääletamine on alanud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 erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Sat-, kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd edasi. ma unustasin ära kakskümmend, jah? vabandust, lähme korraks tagasi. muudatusettepanek kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu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 vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja selle kontrollime üle, see tulemus oli väga napp. kolmteist poolt, seitseteist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. unustasime veel midagi, sada üks ununes ära. vabandust, sada üks jäi mul ka kahe silma vahele, see tuleb nüüd ka läbi hääletada ja see on leheküljel neli. niisiis sada üks, veel kord ma vabandan, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniline hääletus on alanud ja hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli poolt, üks vastu, viis erapooletut, vastu võetud. palju õnne raportöörile ja variraportööridele. hääletusnimekiri näitab, et äh, tuli väga palju tööd teha, et sõlmida vajalikke kompromisse. niisiis nüüd äh, arvamuse projekt eeskirjad Ringhäälingu organisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta. arvamuse koostaja Petra Kammerevert ja ma usun, et me võime kohe asuda hääletama. hääletamine võib äh, muutuda natukene keeruliseks, äh, seetõttu palun teil tõesti kõigil väga keskenduda nüüd. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm on tagasi võetud. edasi kohe kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga me kontrollime selle üle hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu on tagasi lükatud. edasi kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, ka selle peame me üle kontrollima ja hääletamine on alanud. geschlossen. hääletamine on lõppenud kuusteist neljateistkümne vastu vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, see on natuke edasi poolt. sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend kaheksa, lehekülg viis. poolt vastu erapooletud, vastu võetud. edasi sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud ja see tuleb kohe üle kontrollida. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. edasi kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud. ka selle kontrollime üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, kümme vastu, vastu võetud. järgmisena kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend poolt, kümme vastu, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt vastu. sada seitsekümmend, sada kaheksakümmend seitse. ma ootan, kuni kõik on selle leidnud. see on pärast kompromiss äh, kahteteist sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, selle kontrollime me üle. hääletamine on alanud. geschlossen mit 13 hääletamine on lõppenud, kolmteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud kompromiss neliteist poolt, vastu. erapooletud, see tuleb äh, ka üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend üks poolt, üheksa vastu, vastu võetud edasi sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt. vabandust, peame jätkama sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud ja see tuleb üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. järgmisena sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud. see tuleb üle kontrollida, sellepärast et paljud ei tõstnud kätt. sada kaheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kuusteist vastu tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on lõppenud. kaksteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see tuleb meil ka üle kontrollida hääletamine on alanud. lõppenud. kaksteist poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kui soovite, kontrollime üle. sada kaheksakümmend üheksa. sada kaheksakümmend üheksa hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud, üksteist poolt, üheksateist vastu, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. ja see on keeruline hääletus. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, seitseteist vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. kompromiss kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, jah, aimasin seda, tuleb üle kontrollida. kompromiss seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu samamoodi tagasi lükatud nüüd tuleb hääletada kõik muudatusettepanekud sada üheksakümmend kolm sada üheksakümmend neli, sada üheksakümmend viis, sada üheksakümmend kuus, need on kõik identsed, poolt, vastu, erapooletud. mul on tõesti kahju, aga ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt neliteist vastu, vastu võetud. edasi, muudatusettepanek kakssada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime ka selle üle, kompromiss kaheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kolmteist vastu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kaksteist poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, selle kontrollime me üle ja hääletamine on alanud. kompromiss üheksateist. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt, neliteist vastu, vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud. kompromiss kakskümmend on see, kus me oleme. nii et veel kord kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. tuleb üle kontrollida. hääletamine on alanud geschlossen. hääletamine on lõppenud neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga me võime ka selle üle kontrollida. hääletamine on alanud, kompromiss kakskümmend üks. hääletamine on lõppenud neliteist poolt, kuusteist vastu tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, oi, vabandust, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud ja see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja see tuleb üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt, seitse vastu, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, vabandust, ütleb esinejana kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, see tuleb üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud neliteist poolt, viisteist vastu, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida, mulle tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb üle kontrollida, ilmselt on see vastu võetud, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah. Te peate lihtsalt äh, selgemini kätt tõstma, muidu ma ei saa aru kompromiss äh, kakskümmend viis ülejärgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, ka see tuleb üle kontrollida kompromiss kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend seitse poolt, kompromiss äh, kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. nagu te aimate isegi, peame selle üle kontrollima, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaheksa ja ma teen ettepaneku, et me hääletame kohe elektrooniliselt. kompromiss kakskümmend kaheksa, elektrooniline hääletus hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. järgmisena kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, need on identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime üle. kuuskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, viisteist vastu, tagasi lükatud nüüd edasi kompromiss kakskümmend üheksa ja teeme kohe hääletuse elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kuusteist vastu tagasi lükatud ja ka kolmkümmend äh, kohe elektrooniliselt, kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud neliteist poolt kuusteist vastu tagasi lükatud nüüd muudatusettepanekul kuuskümmend üheksa, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et nad tagasi lükatud, aga kontrollime selle üle. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime ka selle üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kaksteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, seitsekümmend kolm on võetud tagasi. niisiis kompromiss kolmkümmend üks ja hääletame kohe elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kaks, ka siin elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuusteist äh, poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. järgmisena kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ka selle kontrollime me üle. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. viisteist äh, poolt, neliteist vastu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek äh, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. aga ma hea meelega kontrolliksin selle üle, sellepärast et paljud ei tõstnud kätt. hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend äh, poolt, üheksa vastu, vabandust, aga ei olnud hästi aru saada. edasi kompromiss kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime selle üle. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kuusteist äh, poolt, neliteist vastu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ka selle ma tahaksin hea meelega üle kontrollida. kompromiss äh, kolmkümmend viis, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud kuusteist poolt neliteist vastu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus, kohe elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kuusteist äh, poolt neliteist vastu, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse, ka selle kohe elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, samuti kohe elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletud, ka selle tuleb üle kontrollida, muudatusettepanek sada. hääletamine on lõppenud, neliteist eh, poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üheksa, ka see kohe elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. viisteist viieteistkümne vastu tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend, samuti elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt kuusteist vastu tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanekud sada kaks, sada kolm, sada neli, sada viis, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud. mul on tõesti väga kahju, aga ka see tuleb üle kontrollida. hääletamine on alanud. sada kaks, sada kolm, sada neli ja sada viis hääletamine on lõppenud. viisteist äh, poolt, neliteist vastu, vastu võetud. järgmisena sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kümme poolt, vastu erapooletud ja see tuleb üle kontrollida, sada kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ka see tuleb meil üle kontrollida. sada kaheksa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. üheksa poolt, seitseteist vastu tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üks, kohe elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, neliteist vastu tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks, ka kohe elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, kolmteist vastu, vastu võetud ja kompromiss nelikümmend kolm, samuti kohe elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmteist poolt, neliteist vastu tagasi lükatud ja nüüd kompromiss nelikümmend neli, samuti elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. viisteist poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. kompromiss äh, nelikümmend viis, samuti elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend kuus, samuti elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. neliteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks on tagasi võetud. viisteist, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus schließe die Abstimmung. Hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, üheksa vastu, Äh, vastu võetud. suur tänu, see oli tõesti väga keeruline hääletus ja raportöörina tuleb mul öelda, et ma võtan oma nime sealt raportilt tagasi ja annan teile oma otsusest täpsemalt teada. ma pisut hilinesin aga ka ma loodan, et te saaksite minu hääle ka registreerida. Silvia. vabandust, äh, Silvia, kas sa võiksid äh, korrata veel seda? mul ei olnud tõlget. Äh, ma väga vabandan. ma jäin hääletamisega hilja peale, aga kas te saaksite ikkagi minu hääle registreerida, palun? hästi, siis äh, järgmine hääletus. see on äh, arvamuse projekt, algatus äh, raportile, kont-, komisjoni arvamusega on tegemist Euroopa Liidu noortegarantiisüsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve ja palun kõigil, kes saalist lahkuvad, teha seda rahulikult, et me saaksime hääletama asuda raportööriks oli siin kolleeg Komodini, kes ei ole täna siin, kui ma õigesti näen. nii et äh, saame kohe asuda hääletama ja see saab olema lihtsa muudatusepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime selle üle. hääletamine on lõppenud. vabandust, tagasi lükatud, aga ei olnud aru saada. edasi muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud no te peaksite mulle selgemalt näitama, see tuleb ka üle kontrollida. muudatusettepanek kolm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 viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud, ütleb esinaine. hästi, kontrollime üle muudatusettepanek seitseteist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 kakskümmend kaks poolt neli vastu, vabandust, aga jällegi ma ei saanud selgelt aru. või mul on juba pilk hägune. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis, nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks äh, poolt, üks vastu neli erapooletut, raport on vastu võetud, õnnesoovid äh, raportöörile. oleme nüüd äh, jõudnud äh, hääletamistega ühele poole ja suur tänu teile kõigile panuse eest, see ei olnudki lihtne hääletus So, wir sind zwar am Ende der Abstimmung. me oleme hääletamisega jõudnud ühele poole, aga koosolek ei ole veel läbi. seega ma palun kõigil, kes saalist lahkuvad, teha seda võimalikult vaikselt. ja me saame siis äh, kohe minna päevakorrapunkti number seitse juurde arvamuste vahetus Euroopa kultuuripealinna valikukomisjoni koosseisu määratud äh, ekspertidega ma tervitan Euroopa Parlamendi poolt nimetatud kolme eksperti. Nad äh, on valmis rääkima oma tegevusest valikukomisjonis kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist ja kultuurikomisjon otsustas veebruaris kutsuda nad meie tänasele koosolekule, mul on väga hea meel, et nad siin on. kõigepealt ma tahaksingi anda sõna meie ekspertidele, proua Silvia Amanile, proua Kristiina Farinale ja proua Agnieszka Vlaselile tervitan neid, tere äh, tulemast äh, kultuurikomisjoni. Te nüüd äh, räägite meile oma tööst valikukomisjonis, eriti mis puudutab hindamist ja kontrollimist ja räägite meile natukene lähemalt ka programmist. ja siis pärast äh, koordinaatorid äh, saavad oma koosolekul otsustada ka teie mandaadi pikendamise üle. ma annan äh, kõigepealt sõna ekspertidele, siis äh, saavad sõna erinevate fraktsioonide koordinaatorid ja siis teised. Teil on sõna neli kuni viis minutit, et rääkida oma tööst suur tänu, et te võtsite kutse vastu, et äh, siia tulla ja nüüd on teil võimalus meile oma tööst äh, lähemalt rääkida ja ise otsustate, millises järjekorras te alustate, palun. tere hommikust! sooviksime alustada tänusõnadega esinaise aadressil ja kogu kultuurikomisjoni aadressil. suur aitäh, et meid siia kutsusite, et saaksime teiega avatult mõtteid vahetada Te juba ise esitlesite meid, me oleme kolm eksperti, keda on määranud ametisse teie komisjon. ja meid on määratud äh, siis öö, ähm, olema kultuuripealinnade valikukomisjonis, ähm, kus me oleme nüüd olnud kaks pool aastat ja pärast seda kahte poolt aastat meil on väga hea meel teile rääkida oma kogemustest meie kogemust on näidanud, et ähm, kultuuripealinnad on äh, lisaväärtus mitte ainult äh, kultuuri aspektist, aga ka Euroopa Liidu aspektist. kõigepealt enda sissejuhatuseks ütleksin paar sõna. mina olen Kristina Farinja, olen Portugalist, Porto linnast. paarkümmend aastat olen ma töötanud kultuuri ja loomingulises sektoris poliitika kujundamisega, rahvusvahelise kultuurikoostööga, liikuvusega olen tegelenud ning ähm, selles sektoris tegelevate inimeste võimekuse arendamisega, ettevõtlusega kultuurisektoris, innovatiivi, innovatiivsusega ja alternatiivsete ettevõtlusmudelitega olen tegelenud. tere, mina olen Lintsi lähedalt Austriast, minu nimi on Silvia Aaman kultuuri ja regionaalarengu küsimustega olen tegelenud üle kahekümne aasta. olen teinud palju tööd Euroopa Liidu struktuurifondidega. ma olin ka kahe tuhande üheksanda aasta kultuuripealinna lintsi projektiga seotud. samuti olen OMC kultuuri ja loominguliste sektorite komisjoni aseesimees tere, mina olen Agnieszka Flažel Varssavist, Poolast. kolmkümmend aastat olen tegelenud kodanikuühiskonnas kultuuri küsimustega, olen korraldanud kõikvõimalikke kultuuriüritusi ja praegu on mul käsil doktoriõpingud digitaalsest tehnoloogiast ja kultuuriküsimustest. niisiis ähm,, alustame siis oma arutelu, oleme välja valinud mõned teemad, kõigepealt sooviksime rääkida sellest meie paneeli või komisjoni tööst, siis edasi nendest uutest kriteeriumidest, mille alusel kultuuripealinnu peaks välja valitama aastatel kakskümmend kuni kolmkümmend kolm, siis sooviksime rääkida suundumustest ja eduteguritest ning lõpetaksime tulevikuprognoosiga nagu Kristiina ütles, annaksime kõigepealt lühiülevaate sellest, kuidas meie paneel töötab. mõned pildid on siin meie töökoosolekult Iirimaalt möödunud aasta juulis. siin te näete meie komisjoni liikmeid, komisjonis on tavaliselt kümme inimest, keda on äh, muuhulgas määranud Euroopa Parlament seal võib olla ka liikmesriikide eksperte, siis tavaliselt on vastava riigi korraldusasutusest keegi ja siis on veel vaatlejad, kelle ülesandeks on veenduda, et kõike tehakse nii, nagu direktiivis on ette nähtud. valikuprotseduur tavaliselt ähm, kestab see umbes aasta, tavaliselt see hakkab pihta viis aastat enne linna määramist. linn peab äh, valmistama ette oma pakkumusmaterjali, siis meil on ka kuulamine ning selle informatsiooni alusel siis see valikukomisjon võtab vastu otsuse ja äh, teeb ettepaneku korraldusasutusele määrata üks linn siis kultuuri pealinnaks. ja kui see otsus on tehtud, siis meie komisjon muutub järelevalvajaks, järelevalve teostajaks mm,. meie ülesandeks on ettevalmistustööl silma peal hoida ja samuti ka nõustada. põhiline on, et see visioon ja strateegia, mis selles pakkumuses oli, et selle juurde jäädakse ka tegelikkuses. muidugi tuleb arvestada ka reaalsusega, et vahel elu teeb oma korrektuurid. ja järelevalveprotsessi alla kuulub kolm koosolekut äh, Brüsselis ja üks linnakülastus ka. ja siis me koos hääletame ja otsustame kollektiivselt, kas eh, anda sellele linnale Melina Mercuuri auhind, see on poolteist miljonit eurot, see on koostöös Euroopa Komisjoniga, see summa on üsnagi sümboolse väärtusega, sellepärast et see näitab, et Euroopa Liit on pühendunud selle projekti toetamisele kuni selle lõppen, lõpuni. siis on muidugi ka võimalik teisi äh, rahaallikaid kasutada nii avalik-õigustikest kui eraallikatest. uued kriteeriumid. me räägime perioodist kakskümmend kuni kolmkümmend kolm. esimene nõue, pikaajaline strateegia linna arenguks. sellel linnal peab olema paigas pikaajaline arengustrateegia aga selles ei tohiks põhiroll olla sellel kultuuripealinna öö, ähm, osal, sellepärast et me eeldame, et see on vaid üks osa sellest, see linnastrateegia peaks minema märksa kaugemale ja sügavamale kui pelgalt kultuuripealinna asi. Äh, teine asi on Euroopa dimensioon, et see peaks kanduma kõikidele programmidele ja protsessile edasi idee on, et ähm, selles strateegias linn soovib ennast väga selgelt positsioneerida Euroopa Liidu linnana. ja järgmine punkt, kultuuri- ja kunstiprogramm. see peaks põhinema Euroopa huvi teemadel ja kindlasti on olulised ka ühisprojektid, mis põhinevad ühisväärtustel. kultuuriprogramm peaks mitte ainult planeeritama koostöös, aga ka ellu viidama koostöös teised kultuuripealinnad teiste linnade esindajad Euroopa Liidust, nemad peaksid ka kindlasti olema suur, suur osa sellest programmist. ja see mobiilsus on kahesuunaline, nii need, kes, kellest on saamas kultuuripealinn, kui need, kes on olnud ja kindlasti ka need e, ja selles mõttes kahepoolne, et, et nii nendele, kes tulevad sinna linna, kui ka siis selle linna inimesed lähevad väljaspoole. teemad peaksid sinna alla käima, sellised nagu pärand, innovatsioon, uued ärivõimalused ja nii edasi. programm peaks võtma, peaks kõnetama ka kultuurisektori professionaale ehk küsimus ei ole mitte ainult esituskunstides, aga küsimus on ka selles, et jääks nii-öelda märk maha sellest. Ve-, mida veel perioodist kakskümmend kuni kolmkümmend kolm? strateegiline pane-, planeerimine kogu kultuuri ja linna infrastruktuuri jaoks. kultuuripealinn ei ole kindlasti mingisugune omaette vaakumis te-, muudest teemadest isoleeritud vald, Äh, valdkond. see on selline hetk, kus on mõttekas ähm, investeerida kogu linna infrastruktuuri. ja infrastruktuur ei tähenda sugugi mitte ainult kultuuri. muidugi on oluline nende kahevaheline seos näiteks kui plaanitakse suurnäitust, siis peaks olema seal ka vastav suur näituse pind olemas, aga oluline on ka taristu mõttes linnasisene liikuvus. me näeme, et rohkem investeeritakse linnasisestesse keskkonnasõbralikesse liikumismuud-, moodustesse, aga samuti ka kõikvõimalikesse alternatiivsetesse äh, kohtumispunktidesse, et, et ei ole lihtsalt linn selline ruum, mida läbitakse, aga, aga et seal on väga palju selliseid alternatiivseid kohti, kus midagi toimub. ja järjest rohkem neid peegeldatakse ka nendes pakkumustes. väga oluline on see teine punkt. Teie olete sellega juba ka väga hästi kursis loomingulise Euroopa programmist publiku arendamine. see on väga oluline ka kultuuripealinnadega seoses, me räägime palju sellest, kuidas jõuda inimesteni. siin on juttu palju enamast, kui me tavaliselt oleme rääkinud, tavaliselt on juttu olnud laste üritustest, koolidest ja nii edasi, nüüd on palju rohkem kogukonnaga suhtlemisest, sotsiaalse ka sidususe edendamisest ehk et et ähm, on võimalik kaasata paremini ka neid kogukondi linnas, mis võib-olla seni ei ole väga hästi integreeritud. mida veel kultuuripealinnade kontekstis vaadatakse? juhtimist, kui projektil ei ole kindlat rahastust ja kindlat juhtimist, siis sellisel juhul võib võib sellega tekkida raskusi, nagu ähm, siin Kristiina rääkis sellest äh, Melina Mercuuri auhinnast üks koma viis miljonit eurot, aga tegelikult rahastamine läheb märksa kaugemale kui Euroopa Liidu rahad Hor-, Horizon kakskümmend kakskümmend, me näeme näiteks järjest rohkem Erasmuse äh, kaasamist ka. viimane teema sellel slaidil, see on ka tegelikult väga oluline mõistmaks, mida me hiljem teeme. kandidaatlinnadel on võimalik ähm, kandideerida või osaleda konkursil Novõi Sadi valisime me hiljuti just välja. kui proua esinaine on väga range meile kõneaja eraldamisega, siis ma saa-, sooviksin rääkida nüüd natukene konkreetsetest kultuuripealinnadest ja meie konkreetsetest üritustest. Horvaatia, Rijeka, kandidaate oli üheksa, lõplikule sõelale jäi üheksa ja Rijeka võitis meie hääletamisel. mida siin on oluline mainida? päris palju tähelepanu läks kodanike kaasamisele ja, ja siin ei peetud sugugi mitte ainult silmas kohalikke elanikke, aga ka Euroopa Liidu liikmesriike. kakskümmend seitse piirkonda või, või äh, rajooni on näiteks seal selline element. me väga loodame, et see kodanike kaasamine ka tegelikkuses toimib. edasi Rumeenia. neliteist kandidaati, sõelale jäi neli. ja Timisoara võitis. näidake valgust. meie jaoks jättis sügava mulje see, et seda visiooni jagasid nii poliitikud kui linnaelanikud. jutt on siin sellest, et kultuuriprogramm töötatakse välja ja viiakse ellu koostöös kohaliku elanikkonnaga. ehk küsimus ei ole mitte ainult selles, et ühed esinevad teistele, vaid et aluseks on ka ähm, kohalik äh, nii-öelda rohujuure tase. Elefsina on järgmine näide Ateenast mitte eriti kaugel olev äh, linn. see on ehe näide sellest, kus keskmise suurusega linnas on kõige olulisem just nimelt ähm, kultuuri küsimus. edasi Leedu, kaks tuhat kakskümmend kaks, kuus kandidaati, kaks jäi sõelale, võitis Kaunas voolud on siin ähm, nende äh, projekt segadus, blokeeritud mälu, kokkupuutepunkt ja teadvus. väga palju juttu kodanikuühiskonna tugevdamisest. edasi järgmine teema, suundumused, võib-olla osad nendest on juba nähtavad. kandidaatlinnad on muutunud väiksemaks linnaelanikke kaasatakse rohkem, teine tunnusjoon. väga palju on koostööd kultuuripealinnade vahel. rahastust kasutatakse hästi ja väga oluliseks on programmis just nimelt võimekuse arendamine, see ei ole mitte mingisugune kõrvaltulemus. meil on suurepäraseid koostöönäiteid viimasest kümnest aastast näiteks. kümne viimase aasta jooksul on äh, kultuuripealinnade pere igal aastal korra kohtunud mõnes kultuuripealinnas ja tehakse rahvusvahelist koostööd, keskendutakse järjest suurenevale koostööle kõikide tulevaste kultuuripealinnade vahel järgmised äh, kultuuripealinnade kalendri tähtmärgid. siin on meil plokkide vahel vahe sellepärast, et äh, kahe tuhande kahekümnendast algavad need aastad, mida mõjutavad need uued reeglid. Kaunas Leedust on juba välja valitud aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks ja me jõuame oma lõppjäreldusteni edu tegurid. me oleme neid näinud mitte ainult võitjates või võitnud linnades, aga ka teistes linnades, mis küll kandideerisid, kuid ei võitnud, sellepärast et võit, võidab siiski selle tiitli ainult üks linn. püüan teha kokkuvõtte üks asi sooviksin rääkida sellest kultuuristrateegiast. kultuur kui üks aspekt kogu linna poliitika arengus. me vahel oleme näinud, et ähm, kandideerides on mõned linnad esimest korda üldse vastu võtnud oma arengustrateegia äh, kultuurivaldkonna jaoks vahel võib-olla ei ole seda täielikult ellu viidud, aga see on võib-olla pretsedendina olemas. kindlasti on oluline kultuuripealinna mm, projekt äh, mitte ainult kultuuriturismi jaoks, aga ka taristute jaoks, üristud, ürituste jaoks, mis on olulised, see tõmbab ligi ka noori ettevõtjaid, see motiveerib noori jääma linn, sinna linna elama. väga oluline on kultuuri pealinlus ka erinevate kodu, kogukondade ühendamisel ja kaasamisel. inimesi koondatakse selle ühe linna projekti ümber ja partnerlused ja osalus on järgmine märksõna mida ma sooviksin siin mainida. tegelikult me oleme näinud, et mõningates linnades on erinevad osapooled istunud maha ühe laua taha esimest korda just nimelt siis, kui see linn on kandideerinud kultuuri pealinnaks. teadusasutused, kultuuriasutused, ettevõtjad, ümbritsevad omavalitsused ja ka riigi tasand, need on kõik need erinevad ähm, huvipooled ja, ja siis on muidugi ka rahvusvaheline tase. kõik need asjad on seotud omavahel ja nende vahelised seosed kestavadki. selleks, et kõik see ellu rakendada, on meil mõned mõtted ka selles osas, mida oleks vaja raamistikuna sisse viia üks äh, oluline element on see, et äh, jätkuks äh, Euroopa loomemajanduse vahendite rahastamine Euroopa kultuuripealinnade programmile. siiamaani on investeeritud üks koma viis miljonit eurot ja tegelikult selle tulemusena on loodud projekte, mille väärtus on võib-olla kuusteist või rohkem miljonit eurot ja samuti on toimunud investeeringuid taristusse. nii et minu meelest see on väga hea investeering ja sellega seoses tuleb välja ka teine punkt selle projekti raames jõuab Euroopa ka kohalikule tasandile. Äh, seda projekti nähakse sellise kodanike tasandi projektina, tegevused on integreerivad, mille raames inimesed saavad Euroopat näha, kogeda ja meie arvates on tegemist väga olulise aspektiga selle programmi juures. lisaks on kultuuripealinnade äh, projekt näidanud meie hinnangul väga tugevat äh, sektorite ülest mõju, mõju on ka majandusele, keskkonnale, linnad arenevad edasi, paraneb äh, sotsiaalne lõimumine ja see peaks samuti äh, jätkuma, võimalik on kaasata Äh, näiteks regionaalfondi vahendeid, samuti haridusprogrammide vahendeid. ja viimane punkt, millele tahaksime tähelepanu juhtida, on see, et Euroopa kultuuripealinnade programmil on juba rahvusvaheliselt väga tugev maine. Äh, hiljuti äh, olime kontaktis Ida-Aasia kultuuripealinna algatuse inimese, inimestega äh, selle algatuse, mille on kokku pannud äh, Lõuna-Korea, Hiina ja Jaapan, äh, inspiratsiooniks on meie kultuuripealinn, nii et see on äh, täiendav võimalus võib-olla luua selline rahvusvahelistumise strateegia ja selle raames intensiivistada kultuurivahetust. nii et see on äh, kõik meie poolt nende mõtete osas, mida tulevikus võiks teha ja nüüd ootame teiepoolseid äh, küsimusi ja tänan meie kõigi kolme nimel selle võimaluse eest teiega täna mõtteid vahetada. ja, vielen, vielen herzlichen Dank unserem drei. ja suur tänu kolmele valikukomisjoni liikmele, kes andsid väga huvitava ülevaate valikukomisjoni tööst ja suur tänu neile, et nad üritasid äh, selgitada, kuidas äh, kultuuripealinnade äh, mõju kestab veel aastaid ja et me ei loo siin mitte ainult üheaastast sündmust, vaid äh, kultuuripealinn tekitab rohkem ühtekuuluvust sealsetes äh, kogukondades. väga palju saavad äh, sellest kasu just linnad ise ja kohalikud, äh, mitte ainult külalised ja kui me käime kultuuripealinnades, siis me alati täheldame, et seal on tegemist hea võrgustikuga, kuhu on kaasatud nii eelmised kui ka tulevased kultuuripealinnad. Nendest kontaktidest tekib äh, palju huvitavaid projekte ja on väga hea, et te kinnitasite üle selle mulje, mille meie olime ka seni kultuuripealinnades saanud. suur tänu teile äh, ettekande eest ja nüüd äh, küsin, kas koordinaatorid soovivad sõna? Sabine, kas sina soovid midagi öelda? vabandust, kui ma sind segasin. Äh, suur tänu ettekande eest, suur tänu, et andsite meile teada, mida volikogu komisjon teeb. mul on üks küsimus, mida soovin esitada, see puudutab äh, võrgustikke, kus on kaasatud äh, eelmised ja tulevased Euroopa kultuuripealinnad väike hulk linnu teeb koostööd. kas on äh, mõeldud äh, ka sellele, et äh, luua selline platvorm, kuhu oleksid kaasatud kõik kultuuri pealinnad, nii et ka väiksematel linnadel, kes ise ei hakka kontakti otsima, saaksid osaleda jätkusuutlikult minu jaoks on see alati olnud küsimus, et kas Euroopa kultuuripealinn on selline üheaastane sündmus või ähm, jääb sellest midagi alles ka. oluline on tõesti, et see võrgustik ja see koostöö jääks alles, et see ei oleks ühekordne sündmus ja seetõttu ma tahangi küsida, et kuidas äh, valikukomisjon saaks äh, omalt poolt äh, nende võrgustike loomist toetada ja koostööd edendada. suur tänu, me kõigepealt äh, kogume kokku kõik äh, küsimused ja siis te saate vastata. Helga Trüpel, palun. Ähm, Helga Trüpel, suur tänu ka minu poolt ettekande eest, see oli väga huvitav, ma arvan, et Euroopa kultuuripealinnad on tõesti Euroopa Liidu edulugu äh, meie valdkonnas on ka teisi projekte hariduse ja kultuuri vallas, mis tõesti jõuavad inimesteni, kaasavad neid ja teatud määral muudavad neid äh, rõõmsamaks, euroopalikumaks, avatumaks, sellepärast et neil on võimalus äh, saada kontakti Euroopa kultuuriga äh, Äh, ja näha inimesi, keda kutsutakse. me olime hiljuti just Orhusis ja oli väga tore näha, kuidas kultuuriasutused avanevad ja ka linnaruum avaneb ja annab suurepäraseid võimalusi inimestele äh, aja veetmiseks linnas, äh, ühiselt koos olemiseks linnas ja sadamaalal ja see tegelikult lõi sellele Orhusi projektile sellise väga hea meeleolu mind huvitab, ähm, milline äh, tulemus saab olema väiksemate linnade kaasamisega, äh, sest sellel on äh, positiivseid külgi, me läheme maapiirkondadesse, väiksematesse asulatesse ja kaasame neid, aga meil on ka vaja analüüsida, millised linnad on edukamad selles projektis äh, ja küsimus tekib ka välissuhtluse äh, küsimus. meil oli just plenaaril äh, raport, mis puudutas Euroopa välissuhteid kultuurivallas ja mind huvitab, kuidas, millises vormis te konkreetselt sooviksite äh, rahvusvahelisi suhteid arendada, üks asi on lihtsalt suunata infot teistele maailmajagadele, mida Euroopa teeb, aga võib-olla te saaksite oma plaane natuke täpsemalt kirjeldada suur tänu, kuna rohkem küsimusi ei ole, siis annan sõna hea meelega valikukomisjoni liikmetele vastuseks, palun. kes äh, soovib alustada? suur tänu nende küsimuste eest ja nad tõesti puudutavad väga olulisi küsimusi, mida ka meie äh, oma valikukomisjonis väga tihti arutame. kõigepealt, mis puudutab äh, kultuurilinnade võrgustikku, siis meie komisjonis äh, näeme äh, kultuuripealinna tiitlit äh, suure lisandväärtusena ja me kutsume kõiki üles koostööd tegema. linnadelt saadud tagasiside ja vahetusprojektide tagasiside ütleb meile, et enamik linnadest tegelikult nendes vahetusprojektides osaleb, vähemalt viimati valitud linnad on kõik väga aktiivsed ja samuti on äh, välja öeldud ideid ühisprojektide osas, äh, see on võib-olla äh, tee, kuhu suunas liikuda, kas tegelikult see on ikkagi linnade otsus, valikukomisjon saab ainult võib-olla valikuprotsessis äh, ja ka seireprotsessis julgustada äh, linnu, öelda neile, et te võiksite olla teadlikud sellest algatusest või võib-olla te võiksite näiteks sellel või sellel kohtumisel osa, osaleda. mis puudutab kestlikkuse küsimust, siis see on väga-väga oluline ja tegelikult juba praegu on see protsessi integreeritud äh, sellepärast et kuna siia on kaasatud see linna kultuuristrateegia aspekt ja linna arengu aspekt, siis see kogu protsess kestab umbes kümme aastat ja on äh, sinna nagu sisse ehitatud see, et ka kestlikkuse aspekti tuleks arvesse võtta Äh, ja loomulikult on ka teatud äh, selged elemendid, mis siit välja tulevad, loomulikult taristud, aga see on võib-olla ka see nii-öelda vanas mõistes kestlikkus, äh, mida me näeme väga paljudes nendes linnades, on selline tugev soov inimesi kaasata. ja ma arvan, et sellest hetkest, kui kaasatakse kodanikke, on võimalik tagada tõesti jätkusuutlik tulemus ja seda me püüame julgustada, seda on raskem saavutada, aga me tahaksime, et linnadel oleks ka selle jaoks selge strateegia. nüüd, mis puudutab väiksemaid linnu, kas sina vastaksid? see on äh, see trend on tekkinud seetõttu, et Euroopa suurematest linnadest paljud on juba Euroopa kultuuripealinnad olnud, äh, nii et äh, need, kes ei soovi teist korda seda tiitlit kanda, lihtsalt ei äh, esita seda taotlust. aga paljud väikesed linnad tegid näiteks Rumeenias ja Iirimaal taotluse Äh, ja just nimelt Rumeenias ja Iirimaal me valisimegi väikese linna suurte asemel, sest nende pakkumised olid lihtsalt paremad. ma tahtsin lisada midagi võrgustike kohta, mida me oleme näinud ja mida me soovime ka julgustada. mitte kõik linnad ei ole huvitatud äh, kohtumistest äh, varasemate kultuuripealinnade või kandidaatriikidega, aga paljud ka on ja nendel kohtumistel õpitakse väga palju juhtimise kohta, kavade koostamise kohta, äh, organisatoorsete küsimuste kohta, aga ka võib-olla selle kohta, mis asi on see Euroopa mõõde, mida võib-olla on raskem tabada. aga see aitab ka arendada olemasolevaid kultuurivõlgustikke Äh, ja keskenduda konkreetsetele küsimustele, mis konkreetseid lille huvita-, linnu huvitavad, äh, olgu see säästlik areng või mingisuguste kunstivaldkondade areng, nii et seda me julgustame, aga äh, linnad saavad nende võrgustike liikmeteks ja jäävad sinna. on selge et, et küsimuse all ei ole ainult linnavalitsuste võrgustikud, äh, olulisem on äh, inimeste võrgustikud, kultuuriorganisatsioonide võrgustikud ja see on tegelikult selline lisatasand, mille kaudu see projekt puudutab konkreetseid inimesi ja mitte lihtsalt linnavalitsuse või eelarveid. ja mis puudutab väiksemaid linnu, siis ma pean ütlema, et keskmise suurusega ja väikestes linnades on äh, Äh, programmi mõju kohalikule kogukonnale suurem, kodanikke kaasatakse rohkem. näiteks Timisoaras ja Riekas äh, me oleme kohtunud äh, igasuguste erinevate liikumiste juhtidega seal linnades, kes toetavad kultuuri pealinna projekti, noored teevad selle raames oma projekte ja alati peetakse ka meeles Euroopa mõõdet, sellepärast et see on tegelikult see võtmepunkt praegu meie valikutes. see ei ole mingi kõrvaline punkt, äh, millest keegi aru ei saa, vaid nüüd nad peavad sellest aru saama. ja viimane küsimus äh, me väiksemate linnade kohta me oleme tõesti näinud, et nad esitavad taotlusi ja nende võimekus on esialgu väiksem, aga nad tegelikult tulevad kokku ja teevad ühispakkumisi. isegi kui üks linn saab avalduse esitada, siis meil on Äh, mitmeid selliseid pakkumisi, kus on näiteks kolm linna, kes panevad programmi kokku ja üks siis ametlikult nende nimel esitab selle pakkumise. ja väga huvitav on näha, kuidas tekivad uued juhtimisvormid, uued partnerlusvormid linnade ja regioonide vahel, mida on ka tegelikult väga huvitav näha ja mida me ka julgustame. ja ma jõuan nüüd selle välissuhtluse punkti juurde mida võiks pidada konkreetseteks tegevusteks sellega seoses. kui me arutasime valikukomisjonis seda teemat, sellepärast et me oleme rääkinud ka päris palju äh, nii-öelda üldistel teemadel, sest meil on selline väga dünaamiline meeskond, siis näiteks minul on võimalus minna äh, Koreasse rahvusvahelisele kohtumisele pidama seminari Euroopa kultuuripealinnadest ja mitte ainult äh, Euroopa kultuuripealinnadest, vaid kultuuripealinnast äh, ka globaalses mõttes ja me oleme kohtunud äh, Korea inimestega, nagu ma mainisin, selle kohtumise käigus ma sain teada, et Aasia kultuuripealinna algatus sai inspiratsiooni meilt ja arvestades äh, mm, seda kõike, võib-olla oleks hea ka investeerida rohkem kultuuriprogrammide ja äh, loojate vahetusprogrammidesse, nii et erinevate maailmajagude kultuuriprogrammid saaksid omavahel ühendust võtta, võib-olla tõesti esimese sammuna teha koostööd Ida-Aasiaga, sellepärast et äh, Äh, meie riigid on võrreldavad ja ka näiteks Lõuna-Koreas on linnu, mis on sarnase suurusega meie kultuuripealinnadele, nii et see on võib-olla selline konkreetne tee, mille kaudu edasi liikuda, korraldada ühiseid seminare, äh, suurendada loometöötajate äh, liikuvust ja tegelikult suurendada selle kaudu ka Euroopa kultuuripealinna nähtavust Ehm, me oleme arutanud ka seda, kas oleks võimalik teha strateegilisemat koostööd selleks, et võib-olla üksteiselt rohkem õppida, ehm, kuidas need algatused töötavad, aga esialgne tagasiside on selline, et eelkõige ehm, võiks toetada vahetusi linnade vahel ja kui meil oleks võimalik sellele mingisugune toetusraamistik luua, siis see oleks võib-olla tehtav Äh, suur tänu. rohkem äh, sõnavõtusoove ei ole, nii et äh, küsin Barbara Kesslerilt, komisjoni esindajalt, kas temal on midagi öelda? Barbara, palun suur tänu mulle sõna andmast, suur tänu, Petra. me oleme nõus äh, saadikutepoolsete kommentaaridega ja siinkohal soovime õnnitleda eksperte hea tehtud äh, töö puhul. kõik liigub äh, sellises suunas, nagu me seda Euroopa koori, kultuuripealinnadele tulevikus soovime. suur tänu teile kolmele siia on, tulite, on väga tore, et meil oli siin kolm äh, naiseksperti, kes meile oma tööst teada andsid. tänan äh, tehtud töö eest ja selle info eest, mis te meile täna andsite, see on meile tulevaseks tööks väga tähtis. suur tänu siia tulemast ja palju edu eelseisvate töödega. nüüd äh, katkestan koosoleku. me jätkame kell üksteist koordinaatorite koosolekuga. aitäh ja ülejäänutega kohtume loodetavasti viisteist null null, kui meil on ühisistung tööhõivekomisjoniga, aitäh!